going to London tomorrow morning, so I will, will not be there. Will you be here for the vote? No. I'm sorry, I have a... Uh, good afternoon, ladies. Äh, tere päevast, daamid ja härrad. tere tulemast äh, meie komisjoni koosolekule. tahaksin äh, fraktsioonide Äh, assistentidele ja nõunikele meelde tuletada, et päevakord on ainult orienteeruv, mõnikord me läheme kiiremini edasi ning proua Stailer on palunud, et me vahetaksime ära äh, punktid üheksa ja kümme. ta on mõlemas punktis raportöör, sest et äh, võib-olla peaks ta, peab ta varem täna õhtul ära minema, nii et, et üritame siis tänase õhtupooliku äh, päevakava võib-olla lõpetada viisteist minutit varem. ja ma paluksin siis, et äh, staadikuid teavitatakse sellest, et me võime päevakorraga kiiremini edasi liikuda kui ette nähtud ja ma vabandan selle eest, sest et ja üleüldse päevakord on niikuinii ainult orienteeriv niisiis härra Lopez Isturias Vaidi ja variraportööride Äh, teemal pärast äh, me, see puudutab siis äh, köisraudteesid, me hääletame seda, et saaks alustada läbirääkimisi nõukoguga. nii palju siis minu märkustest päevakorra kohta, kas me võime päevakorra nüüd kinnitatuks lugeda, jah, aitäh. niisiis jah, üheksakümnenda päevakorrapunkti vahetame ära siis nüüd eh, esinaise teadaanded. Eh, kõigepealt tahaksin teile meelde tuletada, et meie koosolekud kantakse internetis üle ja dokumendid on kõik kättesaadavad e-meeting rakenduse abil ja eh, personalile, et pärast kolme ja poolt aastat meie hulgas töötamist on Julia Ferger läinud üle asepeasekretäri büroosse Äh, meil oli väga hea meel näha teid äh, esimeste konverentsi, äh, komisjoni esimeste konverentsil, nii et, et seal on meist, teist meile väga palju kasu, suur aitäh kogu töö eest, mida te tegite, eriti riigihangete vallas. meil, meil on väga hea meel, et te ikkagi Euroopa Parlamenti jääte, nii et, et saame teilt ka edaspidi küsimusi esitada ja Helena Mainardi on olnud äh, lapsepuhkusel ja ajutiselt äh, asendab teda Pablo Sanz. Pablo, kas sa, sa oled siin, jah? ütle kõigile tere, niisiis tere, seal on Pablo. niisiis, äh, nüüd äh, äh, üle, ülevaade delegatsiooni külaskäigust Lätti see raport on olemas ja see on kõikides keeltes kättesaadav pärast kahekümne kuuendat märtsi. praegu on see raport olemas ainult inglise keeles. ja veel mõned asjad, mis teid võib-olla äh, komisjoni esimeeste konverentsil huvitavad äh, kaks asja võeti vastu, kõigepealt äh, triloogide teemaline dokument, kus oli kakskümmend kuus erinevat soovitust selle kohta, kuidas triloogil ümber käia ning terve rida komisjonide esimehi, sealhulgas ka mina, väitsime, et tuleb hoolitseda selle eest, et äh, triloogid oleksid paindlikud. Ähm, mõnikord kestavad nad kauem, kui soovitakse, mõnikord tuleb teha paus, sellepärast et on vaja rohkem infot ning me oleksime mures, kui me sellise paindlikkuse kaotaksime. aga samuti on oluline, et äh, saadikutel on aega ja võimalusi Äh, teiste sidusrühmadega triloogide vahepeal ühendust võtta, selleks et asjad oleksid niivõrd läbipaistvad kui võimalik. tehti ettepanek, et me peaksime äh, need triloogi dokumendid äh, panema tei-, teistsugusesse vormi, neljaveerulise dokumenti, aga see tähendaks juba eri, eriti üksikasjalikku läbirääkimiste kirjeldust samuti toimus meil mõttevahetus härra Timmermansiga reguleerimise teemal ning esimeste konverentsil arutatakse dokumenti, mis puudutab paremat äh, reguleerimist. minu arvates on äärmiselt oluline, et komisjonide äh, kogemusi selles vallas võetakse samuti kuulda. Äh, ei saa olla lihtsalt niimoodi, et esimeste konverents asja arutab härra Timmermans on vägagi huvitatud selles, kuidas paremini mõjutada ähm, tehtud muudatuste hinnanguid. ning äh, mina tuletasin talle meelde, et meie komisjon on läbi viinud mõjuhinnangu äh, enne äh, lõplikku triloogi teatud küsimuses, mille üle läbirääkimisi peeti ja teda huvitas see mõte väga et võib-olla oleks vaja veel ühte mõjuhinnangut enne lõplikku äh, kokkuleppe sõlmimist triloogil. et me saaksime korralikult äh, kaaluda siis äh, nõukogu või parlamendi seisukohtade mõju, nii et, et jällegi arutame seda täpsemalt koordinaatoritega ja arutame seda ka fraktsioonides, kuidas me saame anda oma panuse nende, selle parema õigusloome aruteludesse Need oleksid minupoolsed lühikesed teadaanded, kas me saame äh, lugeda eelmise koosoleku protokolli äh, kinnitatuks või kui keegi midagi muuta ei soovi, siis nad on kinnitatud. ja nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, selleks on äh, info pakettreisidest, pakettreisi teemalisest triloogist ja Carlos Coelho tutvustab meile seda, palun. aitäh Äh, Birgit Kolin-Langen äh, kahjuks ei saa siin olla ja ta palus äh, mul asja teile tutvustada. pakuti välja nõukogule mitmeid konstruktiivseid kompromisse, et asi edasi edeneks. see puudutas neid click-free, through lahendusi, mis on sarnased siis pakettreisidele ja ka siis, kui arutati vastutuse küsimusi maksejõuetuse korral Äh, Click-through'd on siis sellised äh, pakkumised, kus tarbijad siis automaatselt klikivad teatud kastides äh, ja siis antakse edasi ka isikuandmed. see on äärmiselt oluline. sellise broneerimise juhul ei saa tarbija otsustada, kas see broneeritud pakk, asi on pakettreis või ei ole ning seetõttu selline click-through mille puhul äh, reisija võiks ju eeldada kaitset, siiski peaks, seda peaks käsitlema samamoodi nagu pakettreisi. Äh, see on raportööri ja variraportööride jaoks kõige olulisem ja äh, veel üks oluline punkt läbirääkimistel on ärireiside väljajätmine selle ettepaneku reguleerimisalast me otsustasime välja jätta sellised ärireisid, mis tuginevad raamlepingutele. ja neid, sellisel puhul on kriteeriumeid kerge paika panna ja õiguskindlus on tagatud, aga raamlepingud ei ole ka, kasutusel mitmetes liikmesriikides ja seetõttu äh, tahab nõukogu laiendada seda erandit siis kõigile reisijatele, kes äriotstarbel reisivad meie kardame sellist lisandust, sellepärast et seda võidakse hakata kuritarvitama. Äh, lisaks sellele äh, süsteem, mis puudub, kaitseb reisijate õigusi, äh, puudub ning näib, et nõukogu on väga järeleandmatu. raportöör tegi väga selgeks, et kokkulepet on võimalik saavutada ainult siis, kui nõukogu on äh, tõesti avatud parlamendi seisukoha suhtes ja tahab edasi liikuda. Äh, VKE-d on samuti raportööri jaoks äärmiselt olulised ja seetõttu on oluline, et väikesed hotellid, äh, samuti väikesed reisibürood ei satu liigse koormuse alla reisiteenused, mis äh, broneeritakse pärast siis seda esimest reisiteenust, ei pea enam olema osaks paketist. me ürime siis äh, välja töötada sellist, üritame välja töötada sellist sõnastust, Äh, mis siis äh, jätab äh, välja sellised reisiteenused, mis broneeritakse hiljem juba koha peal. sellepärast, et muidu sellised väiksed hotellid neid teenuseid enam pakkuda ei saa, sellepärast et nad peavad arvestama maksejõuetusega. proua Colin Langen on veendunud, et lahendus leitakse ning et meil õnnestub saavutada nõukoguga kokkulepe, nii et, et Läti eesistujana saab esitada selle teema mai lõpus konkurentsinõukogul Äh, läbirääkimiste seisukohalt on aga oluline, et nõukogu on valmis tegema mõningaid järeleandmisi, aitäh! aitäh äh, selle väga selge ülevaate eest äh, selle kohta, mis juhtus. me oleme teinud üsna palju edusamme ja ma loodan, et nõukogu suudab siis lahendada selle küsimuse raamlepingutega Äh, sest et kõikides liikmesriikides neid ju ei ole, nii et, et me oleme teinud üsna suuri edusamme ja sekretäriaat ja parlament on tõesti teinud selles vallas väga palju tööd ja suur aitäh kõigile. kas kellelgi on sellel teemal midagi öelda? niisiis äh, saame edasi minna proua Šehnalova raporti juurde, mis puudutab äh, e-kõnede äh, süsteemi kasutusele võtmist äh, sõi-, sõidukites, äh, homme hääletame seda ja Olga, kas sa tahad anda meile ülevaate? jah. ma kõnelen tšehhi keeles, ütleb kõneleja. aitäh võimaluse eest sõna võtta, kõigepealt on mul väga hea meel, et ma saan teile teatada, et teisel märtsil märtsil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võttis nõukogu vastu esimesel lugemisel seisukoha, mis puudutab siis selle sõidukisse paigutatud e-hädaabikõnede süsteemi tüübikinnitust see äh, seisukoht äh, tugineb Euroopa Parlamendi kohtumisele, mis lepiti kokku kolmel triirokil kaheksandast oktoobrist esimese detsembrini möödunud aastal ja neljandal detsembril siis äh, sõlmiti ka kompromiss parlamendi ja nõukogu vahel ja seda kompromissi kinnitas ka hääletus IMCO komisjonis möödunud nädalal liikmesriigid asusid äh, positiivsele seisukohale, seas on väga tervitatav, sellepärast et see võimaldab meil edasi liikuda ja alustada teist lugemist. tahaksin mainida, et äh, see määrus on osaks paketist, mis omakorda võimaldab kasutusele võtta siis äh, e-kõnede süsteemi Äh, mida saavad kasutada kõik tarbijad, sõltumata sellest, milline sõiduk neil on, palju see maksab, kus riigis nad asuvad, aga äh, uued äh, autod, mis siis kasutusele tulevad, peavad juba olema ehitatud niimoodi, et tõsise õnnetuse korral toimub see hädaabikõne siis automaatselt ja seda siis alates kolmekümne esimesest märtsist kaks tuhat seitseteist ning eh, niimoodi on eh, tagatud ja me tagame ka siis andmekaitse, nii et, et ma paluksin, et te toetaksite seda eh, sõnastust, mille nõukogu vastu võttis ilma edasiste muudatustega, see peegeldab meie komisjoni ja transpordikomisjoni prioriteete ja on kooskõlas selle mandaadiga, mida Euroopa Parlament ja see komisjon mulle andsid kõigepealt eh, nüüd see e-hädaabide kõne saab hakata eh, oma eesmärke täitma, nimelt eh, vigastatute ja liiklusõnnetuses surma saanute arvu vähendada ja Euroopas liiklusohutust suurendada ning lõpetuseks tahaksin tänada iseäranis eesistujamaad Itaaliat ja komisjoni ja kogu Euroopa Parlamendi läbirääkijate meeskonda väga konstruktiivse ja hea koostöö. Vanessa Polillo from the presidency. Hello, Vanessa. Welcome. Äh, Vanessa Polillo pre-, e-, eesistujamaa nimel, kas te soovite ka sõna võtta, palun? et äh, rääkida meile nõukogu seisukohast. aitäh ja äh, tere kõigile. Äh, mul on väga hea meel selle üle, et ma saan tutvustada äh, nõukogu seisukohta e-hädaabi kõnede osas. tegemist on väga olulise õigusaktiga, tegemist on olulise sammuga eh, meie plaanides vähendada liiklusõnnetuste hulka ja liiklusõnnetustes hukkunute hulka ja samuti tahame vähendada ummikuid, mida liiklusõnnetused põhjustavad ja parandada hädaabiteenistuste tööd Äh, selles õigusaktis äh, antakse kõigile kodanikele väga selgelt mõista, et äh, seda tööd me tõesti teeme kodanike hüvanguks. tihtipeale meedia ei pööra meie tööle sellist tähelepanu, nagu see pälviks ja väga tihti Euroopa kodanikud ei teagi, mida me siin teeme selleks, et nende elukvaliteeti parandada. aga selle konkreetse juhtumi puhul, kus me seame sisse siis sõidukite põhise hädaabinumbri, Äh, need standardid, mida me kehtestame, saadavad kõik meie kodanikele väga selge sõnumi. Äh, tahaksin samuti rõhutada, et kokkulepe selle määruse osas äh, näitab, kuivõrd viljakas oli meie koostöö kaasotsustamismenetluse käigus. me oleme vastastikku oma seisukohtadest aru saanud ning eelkõige oleme me seisukohal, et me tahame inimelusid päästa, võttes vastu selle õigusakti kiiresti ja minu jaoks on olnud suur au, et ma olen saanud selles protsessis osaleda ning tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. ja samuti tahaksin äh, paluda äh, IMCO komisjoni liikmeid ja teie komisjoni juhatajat vastu võtta minu tänusõnad aitäh, et aitasite sellele kokkuleppele jõuda ja aitäh, et aitasite neid trilooge väga tõhusalt ja kiiresti korraldada. aitäh kõigile! aitäh! kas komisjon soovib ka omalt poolt midagi öelda, Jean-Philippe? aitäh, komisjon tervitab seda poliitilist kokkulepet, mis triloogil teie komisjoni ja nõukogu vahel saavutati ja meile tundub, et kompromiss on hea ja me saame seda toetada. me peame tunnistama, et Euroopa Parlament on alati eh, olnud pühendunud e-hädaabikõnede kasutusele võtmisele ja tänu parlamendi pühendumusele eh, on nüüd üle-euroopaline e-hädaabikõnede süsteem kogu Euroopas tegelikkuseks saamas, nii et, et tahaksin tänada teid tehtud töö eest ja eriti tahaksin tänada proua Šehnalovat. aitäh ja kas keegi variraportööridest soovib ka sõna võtta? Carlos, palun aitäh! mina tahaksin samuti äh, avaldada äh, tunnustust kolleeg Olga Šehnalovale suurepärase töö eest, mida ta selle teemaga on teinud. Äh, tahaksin tähendada erinevaid eesistujamaid, iseäranis Itaaliat ning ka komisjoni nende jõupingutuste eest, mida nemad on teinud, et meie tööd kergemaks teha. kui on häid näiteid kaasotsustamise kohta, selle kohta, kuidas töötatakse suurepärases ähm, õhkkonnas, kus valitseb vastastikune mõistmine ja kus äh, üritatakse saavutada positiivseid tulemusi, siis see kindlasti oli üks näide sellest. proua esinaine e, e-kõnede süsteem aitab päästa elusid ja seda ajal, kus inimesed ütlevad, et meil pole rohkem Euroopat vaja, on e-hädaabikõnede alane õigusakt mis puudutab äh, selli-, nende seadmete tüübikinnitust, äh, heaks näiteks selle kohta, kuidas rohkem Euroopat äh, saab tagada tõhusamaid lahendusi sellistes olulistes küsimustes nagu liikluses surma saanute arvu vähendamine ning liiklusõnnetuse ohvritele osutatava abi parandamine Äh, see kokkulepe peegeldab äh, neid kompromisse, mis parlament, komisjon ja nõukogu on saavutanud ja me võime olla uhked nende eesmärkide üle, mis me oleme seadnud, iseäranis nende eesmärkide üle, mis me oleme paika pannud liiklusohutuse vallas e. E-hädaabikõnede süsteemi kohustuslikuks muutmine, kasut-, Euroopa hädaabinumbri sisseviimine äh, Äh, ka äh, väikestele kaubikutele ja sõiduautodele kindlasti aitab muuta liiklusohutuse olukorda ja kodanike kaitset. nagu raportöör proua Šehnelova juba rõhutas, äh, tahaksin ka mina öelda, et see süsteem on vajalik just nimelt hädaabitalitluste jaoks ja mm, kõige selle juures tuleb järgida väga rangelt andmekaitsereegleid, andmeid ei tohi kasutada tõesti muuks kui hädaolukordadele reageerimiseks ja neid ei tohi erasüsteemidele edastada. nii et, et kui meil on vaja näidet heast tööst, siis see on kindlasti üks selline. aitäh ja hääletame siis täiskogul äh, seda kahekümne kaheksandal aprillil. suur aitäh kõigile Right, we're gonna move straight. väga hea, läheme siis kohe edasi. niisiis, nüüd lähme kohe köisteede juurde ja raportöör on Antonio Lopez Isdors White ja ma sain tegelikult ju juba varem teada, et ta ei ole siin ja teda asendab Rootsa, kui ma ei eksi, siin arvamuste vahetuse käigus. tegelikult mina ei asenda teda, ma ei saaks teda asendada, aga ta saatis kirja ja tema nimel loen selle kirja ette. see muudatus äh, juhtus viimasel hetkel ja seetõttu ta ei saa siin osaleda. aga see tekst, mis ta mulle edastas paar minutit tagasi, on nimelt, ta tõesti vabandab, et ei saa täna kohal olla ja pidin teavitama ka meie komisjoni järgnevatest teematest, mis puudutas kompromissettepanekuid. raportis oli sada nelikümmend üks muudatusettepanekut mis tehti Euroopa Komisjonile, meie IMCO kolleegide poole ja lisaks siis meie tegime veel nelikümmend üks. mis puudutab köis teesid, siis praegusel hetkel turul on väga tugev killustatus ning tegemist on äh, väga tehnilise aruandega ja minu kolleeg Antonio pidas mitmeid koosolekuid kõikide kolleegidega, kes muudatusettepanekuid tegid ja kõik muudatusettepanekud, mis olid põhjendatud, tehniliselt sobivad, need ka heaks kiideti ning ainult mõned nendest ettepanekutest kuna nad ei olnud kooskõlas harmoneerimise eesmärkidega, neid ei toetatud Antonio poolt ehk siis raportööri poolt ja on ainult üks kompromissettepanek, mille osas peeti läbirääkimisi kolleeg Philippe Jouvani ja Michelliga, mis puudutab äh, köisteede pidurdussüsteeme ja seal on võimaldatud erinevaid, erinevate tehnoloogiate kasutamine ehk siis pidurdussüsteemid mis on praegu turul kasutusel paralleelselt. raportöör ja Prantsuse kolleegid tegid ettepaneku teksti osas, mis eh, toetab tehnoloogilist neutraalsust ning soovib kõikidel turgudel võrdset ligipääsu, sõltumata sellest, millist tehnoloogiat kasutatakse. ja siin on mul ka kompromissettepaneku tekst, võib-olla peaksin selle ette lugema ka köisteede puhul on kaks või enam pidurdussüsteemi, mis suudavad tagada ka köistee peatumise ning need on koordineeritud sellisel viisil, et nad automaatselt asendavad aktiivsüsteemi juhul, kui selle tõhusus ei ole enam piisav ning köisteede pidurdussüsteemid teevad võimalikult tagavad äh, võimalikult hea koostoimimise ka vedurite puhul, kui jutt on sõidukitest ning antud sätete puhul see ei puuduta konkreetseid lifte, see on tõesti väga tehniline märkus ning lõpetuseks äh, Antonio Lopez-Isturis tahaks välja tuua hea koostöö kõikide kolleegidega, kes raportisse panustasid, see kiidetakse heaks homme ühehäälselt siin komisjonis. Mhm. tundub, et see on kõik. ja paar märkust ka veel härra Isturise poolt. ta soovib veel kord tänada selle suurepärase koostöö eest ning soovib ka paluda toetust antud raportile, see ongi kõik, suur tänu! aitäh, Roosa! me kõik ju teame, et vahel juhtub midagi viimasel hetkel. jah, tegemist oli tõesti viimase hetke muudatusega, nii et äh, vabandage. jah, aitäh, ütleb juhataja nende märkuste eest ja me teame, et see kantakse ka veebis üle ja ta tõepoolest on teinud väga tihedat koostööd kõikide variraportööridega. nüüd eh, Lucy Anderson, üks variraportööridest, palun. aitäh ja aitäh ka Rahvapartei kolleegidele ning Roosale. me kõik teame, et Antonio tegi suurepärast tööd äh, kulisside taga seoses selle raportiga, kuigi jah, tegemist on väga tehnilise raportiga, see on väga keeruline teema ja see mõjutab ka muid valdkondi, milles IMCO tegutseb, ohutus, tooteohutust üldisemalt ning äh, antud juhul ka transpordisektorit, mis on äh, võtmetähtsusega ja kuigi tegemist on tehnilise valdkonnaga, ma ütleksin, et ohutus on äärmiselt oluline, eriti kuna need tagajärjed õnnetuste puhul võivad olla kohutavad, me teame, et varasemalt on nii juhtunud, seega on väga hea, et me oleme konstruktiivselt koostööd teinud antud määruse puhul ja meie eesmärk on jõuda uue määruseni tulevikus. nüüd enamikes aspektides me leidsime üksmeele muudatuste osas, me toetasime kompromissettepanekut väga keerulises valdkonnas, meil oli erinevaid konkureerivaid seisukohti ning me leiame, et kompromiss on väga hea tulemusega ja enamikes ettepanekutes meil oli, valitses üksmeel. ja kuigi tegemist on harmoneerimismeetmega, siis meie fraktsiooni jaoks oli oluline, et me vaataks, millised on parlamendi seisukohad üldiselt äh, toiduohutuses, turujärelevalves ja seetõttu on konkreetsete ettevalmistajate teemade puhul äh, ja sanktsioonide puhul oli meil teatud erumeel, erimeelsus ja ka meil on hea meel, et me jõudsime ühise seisukohani. ning äh, ma arvan, et me oleme praegu väga heas positsioonis, et minna edasi kolmepoolsete läbirääkimisteni, seega suur tänu! Thank you aitäh! ma tean, et Ulrika Trevesius ei ole siin, kas ETR-i nimel keegi soovib sõna? ma teen väga lühidalt, muudatusettepanekuni meie ei teinud, aga mis puudutab kompromissettepanekuid, meil üldiselt nõustume, aga me kardame, et ettevõtjatele võib siin olla nüüd lisakohustusi, aga muidu üldiselt me oleme väga rahul. palun, kolleeg Sõnas. jah, meie oleme ka väga rahul, nii et kui te saate raportöörile sõnumi edastada, et ALDE poolt meie toetame seda, mis puudutab just pidurdussüsteeme ja algusest peale me nõustume nende järeldustega ja loodetavasti selline koostöö muutub siin komisjonis ka normiks. lisaks kompromissettepanekutele raportöör üldiselt hääletusettepanekute osas on õigel teel, hääletusnimekiri on üsna pikk, aga ma loodan, et see kiidetakse kiiresti heaks ja kolmepoolsed äh, läbirääkimised kulgevad samuti kiiresti, aitäh! kui te soovite, kas on me, saame, kas me saame ka plokina hääletada? sellisel juhul võib-olla fraktsioonid saavad natukene omavahel e-, ennetavalt suhelda, mulle sobiks ka see lahendus, aga nüüd roheliste nimel, Pascal, palun. suur tänu, teen väga lühidalt sest ma tulin natuke, natuke hiljaks, ka mina tahaksin tänada raportööri suurepärase tehtud töö eest, me ei ole muudatusettepanekuid omalt poolt esitanud, sellepärast ma ei, ka pikalt ei räägi, toetame kompromissettepanekut, mis oli väga hea kompromiss ja ei jäta kedagi välja. selline, sellises kompromissivaimus töötamine peaks olema meil siin äh, Äh, tavaks, hoolimata sellest, et äh, mõningate teemade puhul see kindlasti oleks pisut keeruline, aga igal juhul praegu meie rohelistel probleeme pole. aitäh, minu poolt veel üks märkus. jah, tegemist on tõesti väga tehnilise teemaga, aga miljonid inimesed kasutavad igal aastal neid köisteid ja nende ohutus on äärmiselt oluline ja ma tean, et äh, siin tõepoolest pingutati tasakaalu äh, leidmise nimel, et see ei hõlmaks ajaloolisi teid, millele kohalduvad muud sätted ja väga hea, et see on niimoodi tehtud ja suur tänu raportöörile. sellest hoolimata, et see on tehniline, ei tähenda, et see ei oleks oluline ja ma tahtsin seda lihtsalt rõhutada. nüüd Roosa, palun sõna sulle. jah, ma võtaksin ka oma nimel sõna. siin paljud inimesed kartsid, et see muudaks ettevõtjate või omanike elu keerukamaks, siis see praktiline hoiak tegelikult see ei muuda elu, elu keerulisemaks, vaid soodustab seda, see avab nüüd turu ettevõtjatele ja nii edasi ning see ei muuda äh, ettevõtjate elu kuidagi keerukamaks ja ma arvan, et seda tuleb ka selgelt välja öelda ning ma tahaksin teid kõiki tänada, kes selle raportiga töötasid, sest see tulemus on tõepoolest väga hea ja väga praktiline. kas komisjonil on mingeid kommentaare, härra Keera? Thank you uh,, so general... aitäh, üldiselt me toetame neid ettepanekuid, mille raportöör heaks kiitis ja me toetame ka kompromissettepanekuid. seega võite raportöörile öelda, et need uued tehnilised lahendused, millest nüüd hiljuti kõiki teavitati, see on väga tore, aga meil on probleem, mis puudutavad neid ennetavaid meetmeid antud sätetes, sellepärast et äh, tegemist on täieliku harmoneerimisega ning kõik ohutusaspektid, neid juba see määrus hõlmab. nüüd, kui me läheme kaugemale ennetavatest põhimõtetest, mis tähendab siis nüüd seda, et põhilised ohutusnõuded peaksid hõlmama kõiki ohutuse aspekte ning kui me vaatame teadus- ja tehnika arengut, kui nüüd jääb mulje, et sellest tulenevalt on midagi puudu, siis määrus annab ametivõimudele volituse turult kõrvaldada tooteid, mis ei ole ohutud, isegi kui tundub, et nad justkui määruse sätetega oleks kooskõlas ehk siis kõik ohutusaspektid on määrusega hõlmatud ja seetõttu meie arvates seda ettevaatuspõhimõtet ei peaks siia lisama, aitäh. We don't normally take another round tavaliselt variraportöörid eh, vastuseks sõna ei saa, aga kui teil on komisjonile soov vastata, siis võite seda võib-olla kahepoolselt teha, aga hea küll, proua Anderson, palun. tavaliselt meil ei ole teist sõnavooru, aga kui te nüüd tahate, siis palun lühidalt. aitäh. ma saan komisjoni seisukohast aru, aga vabandust väga, me ei võrdle siin sarnaseid asju. Te ütlete, et tegemist on harmoneerimismeetmega ja iga võimalik aspekt on juba läbi kaalutud ja võimaldatud, aga see ei ole ju juriidiliselt sama asi kui see, et me viitame sellele, et meil on selline üleüldine juriidiline põhimõte, mis läheb sellest kõigest kaugemale. nii et ma tõepoolest ei saa aru, mida te täpselt Äh, ütlete, ma hea meelega arutan seda teiega kahepoolselt, minu arvates siin mingit konflikti ei ole, sest me saame ikkagi saavutada mõlemat. aitäh ning tõepoolest, kuivõrd äh, me oleme natukene ajast ees, mis on väga hea ja saate seda teemat kohe komisjoniga arutada, nad on siin kohal ja meie võime minna järgmise punkti juurde suur tänu. ja järgmine punkt on see arvamus, mida me koostame Euroopa energiajulgeoleku, julgeolekustrateegia kohta. raportöör on Filiss Hismenova Aldest ja täna esindab teda Kaja Kallas, suur tänu, proua Kallas, ja peamiselt on siin siis äh, tööst-, komisjon ning äh, meil on kaheksakümmend kaks muudatus ja vaatame siis läbi kompromissmuudatusettepanekud. mõned variraportöörid ei ole veel siin saalis, mõned on kohal, aga igal juhul ma arvan, me võime nüüd edasi liikuda. proua Kallas, palun. Eh, so eh, uh, Mrs Jusmenova. aitäh, proua Jusmenova palus, et ma luge-, loeksin tema nimel need ettepanekud, et teda ei saanud siin täna olla pärast seda, kui kõik muudatusettepanekud täpselt läbi vaadati, arvestades just IMCO komisjoni pädevusi, ta leiab, et me jõudsime arvamuseni, mis on väga tõhusa koostöö tulemus. see dokument, mis on teie ees, kajastab äh, neid muudatusettepanekuid äh, võimalikult suurel määral, mis puudutavad IMCO pädevusi, ehk siis arvamus on tugevam, mitmekülgsem ja parem. nüüd see ettepanek hõlmab viite muudatusettepanekut, esimene peab silmas eh, energiaturu killustatust ning rõhutab tõhusamat eh, kolmanda energiapaketi kohaldamist ning eh, koostöö rolli liikmesriikide osas. teine kompromissettepanek puudutab turu integreerituse positiivset mõju energiakriisi valguses. kolmas rõhutab energiatõhususe meetmete rolli Euroopa tasandil, tuginedes komisjoni ettepanekule, mis puudutab Euroopa Liidu strateegilist fonde, kui me räägime IKT lahendustest, teabekampaaniatest, avalikkuse teavitamisel ja nii edasi. järgmine muudatusettepanek puudutab taaskasutatavaid energiaallikaid, majanduslikku mõju, keskkonnamõju ning seda, et energianõudluse puhul on see äärmiselt oluline ja lõpetuseks viimane viies puudutab taristu arendamist äh, selleks, et jõuda energia julgeolekuni. nüüd äh, kõiki muudatusettepanekuid kaalutakse selleks, et arvestada ka ITRE komisjoni tööga ning äh, see on äärmiselt oluline vaatepunkt ja ta soovib veel kord tänada kõiki kolleege, töötajaid konstruktiivse dialoogi ja raske töö eest kompromissmuudatusettepanekute tegemisel, suur tänu! Thank you, Mrs Ton, your. aitäh, proua Ton. Te olete jälle Antonio nimel sõna saanud. jah, see on väga suur au olla jälle Antonio tema vastutab äh, Rahvapartei nimel selle raporti eest ning ta tõepoolest jälle vabandab, et ta ei saa kohal olla ning tänab raportööri suurepärase koostöö eest, mis arvestas kõikide Rahvapartei muudatustega, et neid põhjalikult kaaluti. nüüd need viis ettepanekut, mille raportöör tegi, rahvapartei seda toetab, me hääletame nende üle homme ja tegelikult need kompromissettepanekud viivad kokku meie komisjoni üksmeelsed arvamused ning variraportööri arvastes parandavad nad esialgse versiooni sisu, kui me räägime arvamusest, ja Antonio Lopez eh, Isturis leiab, et ITRE julgeolekustrateegia puhul on nüüd tegemist hea ettepanekutega, heade ettepanekutega, mis on IMCO pädevuses. ja raportöör sooviks rõhutada järgnevat. esiteks, peamised tingimused selleks, et äh, tagada energia Euroopa Liidus, puudustab äh, kolmanda energiapaketi kohaldamist, erinevaid äh, linke liikmesriikide vahel ning samamoodi võrgu kaasajastamist. teiseks, Rahvapartei tunnustab ja toetab president Junckeri ener-, investeerimiskava, seal on juttu energiatõhususe meetmetest Euroopa tasandil, mida rahastatakse siis sellest uuest strateegiliste investeeringute fondist. järgmisena on äärmiselt hea siseturu aspektist ning ka tarbijate ja Euroopa Liidu majanduse vaatepunktist, et tegemist on pikaajaliste eesmärkidega ja arvamusse on kaasatud ka investeeringute olulisus ning see tuleb, on abiks ehitussektorile, VKE-dele, kes ju on majanduskasvu ja töökohtade loomise taga. ning lõpetuseks variraportöör Antonio Isturis tooks välja viite nendele energiasaartele ehk siis need seosed turul tagavad konkurentsi, parema energiajulgeoleku, on abiks tarbijatele, kes saavad ligipääsu energiale soodsamate hindadega, aitäh! Thank you. Could I just suur tänu. tuletaksin kõigile meelde, et need kohad, kus on äh, liikme nimi, seal peaks istuma ka liige, mitte assistent, sest muidu on olukord äärmiselt segane, kui ma annan liikmetele sõna. And very promptly. ja väga lühidalt kolleeg Nilsson just saabus ja teie saategi järgmisena sõna, sest te olete sotsiaaldemokraatide variraportöör selle teema puhul. Thank you, it's uh, energy uh,, jah yeah.. energiast ikka käib jutt mulle öeldi, et seda teemat käsitletakse kell neli. ta ütleb, me oleme lihtsalt väga tõhusad täna jah, ma tahtsin öelda, et see teema kulges väga heas koostöövaimus ja jõudsime heade kompromissideni, meie oleme raportööri tööga väga rahul ning meie fraktsiooni jaoks mõned teemad on olnud olulisemad kui teised, kuid meil on hea meel, et see on leidnud teema puhul käsitlemist. üks asi, mida ma peaksin mainima, puudutab energiatõhusust. ma arvan, et vahel me unustame ära, kui palju me tegelikult saame selles vallas korda saata. kui mina olin Põhja-Rootsis linnapea, kus meil on väga külm kliima, seega peaks olema väga kulukas majade ja linna kütmine kakskümmend viis aastat tagasi meil oli üks projekt, kus meil olid energianõustajad, kes nõustasid meid tõhususe osas üle kogu Rootsi ning selle tulemusena mitmed majaomanikud, ettevõtted, kohalikud omavalitsused, neid nõustati, kuidas kärpida energia tarbimist ja kuidas ka kulusid kärpida seega ma tean, et kuigi meie kliima on väga külm, siis majade kütmine ei ole kallim Põhja-Norras võrreldes Lõuna-Euroopa või Kesk-Euroopaga. seega ma arvan, et teatud asju saab paremini korraldada, aga nagu ma ütlesin, ma olen selle tehtud tööga väga rahul ning tegemist on väga hea tulemusega, aitäh! Annelien van Posset. Annelien, palun. ook ik wil op mijn beurt de rapport. aitäh, Viki ja ka mina sooviksin raportööri tänada selle suurepärase tehtud töö eest nende muudatusettepanekute osas. nagu kolleegid juba välja tõid, kompromissmuudatusettepanekute puhul jõudsime väga suure üksmeeleni sõltumata sellest, mis fraktsioonist me pärit oleme ning ma arvan, et see on väga hea näitaja, kui oluline see teema on igal pool Euroopas. mitmed muudatusettepanekud ei jõudnud kompromissettepanekute hulka, aga meil on väga hea ühine lähtepunkt, kust nüüd edasi liikuda ning mul on ka hea meel, et energiatõhususe osas valitseb üksmeel mida vähem energiat me vajame, seda vähem me oleme sõltuvad kolmandatest riikidest oma energia osas ning see on väga hea ka meie kodanikele, sest mida vähem energiat nad tarbivad, seda väiksemad on nende arved. ja järgmine oluline punkt puudutab seda juriidilist õiguslikke tagatisi, kui me räägime taastuvatest energiaallikatest selleks, et meil oleks paremad õigusaktid, peame me sellega tegelema, meil on vaja stabiilset juriidilist keskkonda ning see oleks väga halb sõnum Euroopa Liidu poolt, kui paari aasta pärast oleksid standardid ja reeglid erinevad, seega suur tänu kõikidele raportööridele ja variraportöörile tehtud töö eest ning samamoodi ka assistentidele, aitäh! So Mr Mastalka's not here. Mr. nüüd palun kolleeg äh, Pascal. suur tänu, proua esinejana. jah, siin juba öeldi, energia ja energiajulgeolek on teemad, kus Euroopa peab ennast kokku võtma, energiatõhusus on äh, vajalik, äh, sellepärast et energiakindlus on ohus, samuti on oluline ka äh, energia hind ja võitlus sotsiaalse ebaõigluse vastu väga palju siiski on sotsiaalne ebaõiglus tänases maailmas tingitud just nimelt energia kättesaadavusest. samuti on oluline kliimamuutuse vastane võitlus Äh, oluline on tagada töö meie väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, meie äh, käsitöölistele ja nii edasi ja nii edasi. ja seda kõike tuleb arvesse võtta meie Euroopa Liidu töös energia vallas kõik see tee, töö, mis on ära tehtud, on olnud suurepärane, tõesti on töö toimunud kompromissi vaimus, me toetame viite kompromissettepanekut. Need ettepanekud koostati sooviga jõuda üksmeelele. ja on ainult üks asi, mis, ma ei tea, kas raportöör jättis selle kogemata vahele või, või muudatusettepanek nelikümmend seitse, kus me palusime, et energiatõhusus äh, mõjutaks positiivselt töökohtade loomist, äh, väikseid keskmise suurusega ettevõtteid. see muudatusettepanek võeti välja ja see üllatab mind, sellepärast et me tunneme ju kõik selle valdkonna pärast muret loodetavasti saab meil see osa meie muudatusettepanekust nelikümmend seitse samuti kompromiss muudatusettepanekusse sisse. see on minu poolt kõik, ülejäänu osas võin ainult öelda, et toetame viit kompromissmuudatusettepanekut, aitäh. kas keegi soovib veel sõna? ei soovi sellisel juhul suur tänu teile teie kommentaaride eest. ja veel üks asi, mida rohkem me suudame või mida paremini me suudame piirduda IMCO komisjoni pädevustega, läheneda asjadele tarbija vaatenurgast, seda parem, sellepärast et äh, muidu hakkavad teiste komisjonide esindajad ütlema, et miks äh, IMCO komisjon äh, nii paljude erinevate asjade kohta arvamust avaldama, avaldab. meie peame esindama tarbija perspektiivi ning seda ka väljendama. suur tänu teile koostöö eest! ja läheme nüüd edasi. oleme jõudnud päevakorrapunktini number kaheksa. tegemist on arvamusega, mis käsitleb avalikustamata oskusteabe ja äriteabe äh, ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset. arvamuse koostaja on Laara Komi ja muudatusettepanekuid oli kakssada üksteist. Need esitati tema arvamuse kohta ja see näitab, kui oluline on see teema meie komisjoni jaoks. ja nüüd annangi sõna kohe raportöörile, palun. suur tänu õigusasjade komisjonides, komisjonis oli muudatusettepanekuid veel rohkem, ma ei tea, kas see lohutab mind või mitte. aga jah, mina teen oma tööd nii hästi, kui oskan ja täna vaatame kompromissmuudatusettepanekuid, vaatame, kas on võimalik erinevaid huvisid siin kuidagi ühise nimetaja alla saada. kompromissmuudatusettepanekuid on kakskümmend kolm, katsun need kiiresti ja selgelt, kuid napisõnaliselt läbi võtta. esimene kompromissmuudatusettepanek muudab äh, põhjenduspunkti kaheksa ja siia tuuakse sisse miinimum äh, ühtlustamise põhimõte ning äh, viidatakse oskusteabe potentsiaalsele ja praegusele kaubandusväärtusele. nagu härra Düran roheliste hulgast ütles, seda saaks hõlmata ka artikliga kaks. aga uus põhjenduspunkt kümme räägib äh, tööturu osapoolte organisatsioonidega konsulteerimisest riikides, äh, kus äh, tööturu osapooltel on tähtsam roll. seda vist teksti põhiosas ei ole, sellepärast et, et see puudutab rohkem neid riike, kus kasutatakse selliste meetmete puhul kollektiivläbirääkimiste süsteemi. see pole sugugi mitte nii kõikides liikmesriikides. ja ma loodan, et kõikide mureküsimusi on teise kompromissiga arvesse võetud. kolmas äh, kompromissmuudatusettepanek räägib kaubandus äh, ärisaladuste ulatusest siin tuleb mängu ka kompromiss äh, neliteist. me oleme püüdnud arvesse võtta roheliste, sotsiaaldemokraatide, liberaalide ja kuue soove. kompromiss muudatusettepanek äh, number neli. siin räägitakse siis äh, kolmeaastast kolmeaastasest perioodist äh, ärisaladuste puhul tahaksime tasakaalustatud lähenemist. mõned kolleegid on siin soovinud üht, äh, kuut aastat, ähm, komisjon rääkis ühest kuni kolmest aastast, äh, ma arvan, et kolm aastat oleks siin väga hea kompromiss. viies kompromiss, muudatusettepanek, reguleerimise ala, rakendusala, see siin tuuakse sisse muudatus eristades äh, kaupasid ja teenuseid. teenuste siia sisse toomine võiks olla, äh, olla kummaline mõistete hulka, aga jätame selle põhjenduspunktidesse kompromissmuudatusettepanek number kuus, siin äh, täpselt määratletakse ära, mis need ärisaladused on, ma ei hakkaks seda üksikasjalikumalt lahkama. kompromissmuudatusettepanek äh, number seitse on äh, minu jaoks väga oluline punkt, kus seisukohad on killustatud, sellepärast et mõningates liikmesriikides puudub selles valdkonnas õigussüsteem, teistes on aga, teistes on väga arenenud õigussüsteem, ma arvan, et olemasolevat ka-, kaitset ei tohiks mitte mingil juhul äh, nõrgendada. see oleks väga kahetsusväärne nende liikmesriikide jaoks, kes peaksid äh, ajas tagasi minema. meie tahaksime siiski olemasolevat õigussüsteemi parandada. ja seda oleme püüdnud siin ka teha kompromiss üksteist. siin juba tehakse vahet nende vahel, kes, kes teadlikult äh, annavad, paljastavad ärisaladuse ja teiste vahel kompromiss kaksteist äh, siin räägitakse avaliku halduse töökorraldusest, pisut tekstiline täpsustus, äh, nagu ka järgmised, sellest ma ei räägiks, kompromissettepanek kuusteist, siin räägitakse õiguslikust koht, kohtuotsusest lähtuvalt artiklist kaks, kompromiss seitseteist tugevdab kohtu pädevust. ja kriteeriumid millega määratletakse ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise mõiste peavad olema täpsed, ma arvan, et kui äh, hooletus lihtsalt ära võtta, see nõrgendaks pakutavat õiguskaitset. suur tänu! nii et äh, me tahame siiski põhjalikku hinnangut selle üle, kes on vastutav. mina isiklikult toetan objektiivset lähenemist, mitte subjektiivset. oluline ei ole mitte see, miks midagi juhtus, vaid oluline on kahju, mis on äh, selle tegevuse tulemusena tekkinud ja kui ma rääkisin liiga kiiresti, et äh, te, ja raskendades sellega teie arusaamist, siis, äh, siis äh, ma olen valmis teile pärast täpsemalt seletama. suur tänu! meil on aega piisavalt ja te olete teinud ära suure töö, tegemist on väga tehnilise valdkonnaga, nii et, et jah, suur tänu teile ja nüüd härra Koferati, palun. suur tänu. jah, itaallastel on ju kombeks paraku rääkida äh, väga kiiresti, nii mina olen õnneks erand, nii et ärge mind küll siin pelgama hakake variraportööride koosolekul paar nädalat tagasi esitati meile kompromissettepanekud, kompromissettepanekuid oli kokku kakskümmend kolm, proua komitee tutvustas neid teile just ja sotsiaaldemokraadid tulid täna hommikul kokku ning saatsime täna hommikul oma kommentaarid kõikide kompromissettepanekute kohta me ta-, me oleme väga tänulikud Laarale tehtud suure töö eest, kuid äh, paraku äh, leiame meie, sotsiaaldemokraadid, et äh, see, mis on meie, meil kõige rohkem südame peal, mis on meile kõige olulisem, ei ole endiselt äh, kaasatud äh, või on kaasatud ainult osaliselt, nii et paraku ei saa me, Laara, sinuga kõiges nõus olla. meie läbirääkimiste käigus on korduvalt äh, välja tulnud, äh, et meie jaoks on olulised järgmised asjad. kõigepealt, me tahaksime selgemalt välja öelda, et äh, oskusteavet ja teadmisi, mis on töötajal, ei peetaks äriseaduseks, ärisaladuseks kompromissettepanekus seda ka ei ole kirjas, seda tuleb selgelt välja öelda. siin on ka äh, üldine avalik huvi mängus äh, avaliku haldusega seoses, seda tuleks samuti arvesse võtta, see on meie jaoks oluline. kolmandaks tahaksime ka, et ärisaladusi määratletakse täpsemalt, nii nagu me tahaksime ka täpsemat äh, määratlust ärisaladuste ebaseaduslikule omandamisele. ja see määratlus peaks olema täpsem kui kompromissettepanekus. neljandaks on meie jaoks oluline sõnavabadus. pisut konkreetsemalt artiklis kaks näiteks jõudsime, äh, soovisime meie kaasata majanduslikud huvid ja artiklis kolm kompromissis ei ole ühtegi meie muudatusettepanekut äh, arvesse võetud, nagu näiteks äh, üheksakümmend kolm, sada üheksa, sada kümme, mis kõik räägivad ebaseaduslikust omandamisest ja majanduslikust tegevusest. kui äh, töötaja ja on lihtsalt saanud teavet oma töö käigus, äh, siis äh, artiklit neli tuleb samuti muuta, sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks muudatusettepanekud on sellega seoses väga olulised ja need on ka välja jäänud, sellega jäetakse välja töötaja teadmised ja info, sada kakskümmend kolm muudatusettepanek siin ülekaaluka üldse avaliku huvi kohta. siis on veel mõningaid äh, punkte, artiklid neli-viis, kus me ei ole alati ühel meelel. meie seisukohad on äh, erinevad. ma tahaksin küsida raportöörilt et kas ei oleks mõistlik kaaluda hääletuse edasilükkamist järgmiselt nädalalt, et me saaksime veel aega juurde erinevate seisukohtade ühtlustamiseks. praegu on arvamuste vahelised lõhed väga suured ja ma arvan, et meil on vaja omavahelisteks läbirääkimisteks rohkem aega enne hääletamist, et kompromissid oleksid rohkem kompromissid. kui me aga jääme tähtaegade juurde, siis äh, hääletuse ajal oleme me lihtsalt väga erinevatel seisukohtadel. aitäh! So I'll go round all the shadows and take a copy. annan sõna kõikidele variraportööridele ja, ja siis sooviksime kommentaari iseäranis selle hääletuse edasilükkamise kohta. ma tunnen pisut muret hääletuse edasilükkamise pärast, sellepärast et äh, sekretäriaadi hoonetes on tehtud, tee palju tööd ja, ja Äh, ees ootavad ka lihavõtted ja lihavõttes ajal on väga raske ette valmistada hääletusi. aga nüüd siis äh, Euroopa konservatiivid ja reformistid, proua McLaughlin, suur tänu, proua esinaine, ja suur tänu ka raportöörile selle töö eest, mis ta on teinud äh, selle selle arvamuse kallal, minu jaoks on väga oluline see, et et kõikide Euroopa tööriistade puhul on, tagatakse äriettevõtetele vajalikud vahendid oma oskusteabe kaitsme, kaitseks, ükskõik millise valdkonnaga on tegemist. ärisaladuste määratlus on väga oluline seetõttu ja ma tervitan seda, et me püüame siin jõuda öö, kompromissile, kompromissmuudatusettepanekutes kuus kuni kümme. teine valdkond on, mis on väga oluline minu jaoks, on, on öö, ärisaladuste kaitse kohtuasjadega seoses mul on hea meel, et kompromissid on üldiselt äh, minu muudatusettepanekutega kooskõlas ja ka komisjoni äh, seisukohtadega, seisuko-, seisukohtadega kooskõlas. Äh, meie jaoks on oluline ka see ajavahemiku küsimus, meie tahaksime pikemat ajavahemikku, sellepärast et Äh, kohtuasjade ettevalmistamine võib võtta kaua aega, äh, nõudva pikaajalist materjali kogumist ja me tahaksime, et see aeg oleks selleks olemas. ja kui me ajavahemiku lühendamine, siis see inspireerib äh, lühiajaliste meetmete võtmist selle asemel, et korraliku juhtumimaterjali kokku koguda. sellised ajutised meetmed aga muutuvad äritegevusele takistavaks, nii et kompromiss viisteist ei ole praegusel hetkel meie fraktsioonile vastuvõetav, aga oleme valmis raportööriga koostööd tegema, et jõuda ühisele kompromissile samuti tahaksime tagada, et kui me Euroopa Liidu tasandil õigusakte vastu võtame, siis me ei alandaks standardeid ja see piirde periood, mis on kompromissis viisteist, tähendaks kaitse vähendamist mõningate liikmesriikide jaoks ja sellele on meie fraktsioon vastu. kuid äh, oleme valmis tegema koostööd kompromissi vaimus, kui arvesse võetakse ka meie prioriteete selles koostöös ja ootame pikisilmi edasist koostööd, aitäh! suur tänu, Kaja Kallas, palun, liberaalid. suur tänu. suur tänu raportöörile. kompromissettepanekute äh, koostamise eest, aga paistab, et äh, on toimunud mingisugune variraportööride kohtumine Itaalia äh, liikmete vahel, sellepärast et sotsiaaldemokraatide variraportöör viitas variraportööride kohtumisele, kus me rääkisime äh, nendest kompromissmuudatusettepanekutest, aga sellist äh, kohtumist ei ole olnud äh, või vähemalt mina pole sinna kunagi seal kutsutud olnud. saime need eelmisel päe-, nädalal kätte, aga ei ole neist kompromissmuudatusettepanekutest omavahel rääkinud on mõningaid kompromissmuudatusettepanekuid, mida ALDE on valmis toetama, on mõningaid, mille pärast me tunneme muret, kompromiss number kolm, oleme nõus raportööri seisukohaga, et äh, avaliku huvi, äh, avalikku huvi, mida tuleks kaitsta, tuleks äh, loetleda ja artiklis neli peaks olema erandite nimekiri võimalikult selge. kuid kas see tähendab seda, et raportöör jätab jätab komisjoni ettepaneku artiklis neli selliseks, nagu komisjonis või toimub hääletamine. olen rahul ka sellega, et äh, põhjenduspunktis teenuste mõistet täpsustatakse, see muudab olukorra selgemaks, võib-olla minu muudatusettepanek, mis puudutas äh, põhjenduspunkti seitseteist, äh, muudatusettepanek viiskümmend kaks nimelt on ka selles kontekstis kasulik. mis puudutab seda ajavahemikku äh, ajalist piirangut, siis kompromiss valmistab meile raskusi, meie toetame komisjoni ettepanekut kaks aastat ja kommentaariks Euroopa konservatiivide reformistide ees esindajale, et kui see ajavahemik on pikem, siis äh, on samuti võimalik keelde kasutada äh, äh, pikemalt, me ei tahaks seda ajavahemikku pikendamist sellepärast et see äh, võiks just nimelt meie arvates äh, ettevõtte tegevust äh, pidurdada, takistada. muudatused, kompromissmuudatusettepanek seitse, seda olen korduvalt öelnud, me ei saa toetada seda, liikmes, et liikmesriigid saaksid esindada rohkem kaitsemeetmeid, mina eelistaksin komisjoni seisukohta, kui suurem osa toetavad, siis võib-olla võiksime ühtlustada äh, artikleid kaks, kolm, neli, seitse. Äh, see tähendaks ka ajavahemiku ühtlustamist, äh, juhul kui me tahaksime ühtlustatud eeskirju sellepärast et ettevõtlus, ettevõtetel on raske teada, millised eeskirjad millistes riikides kehtivad, siis just need punktid on punktid, mis, kus tuleks ühtlustamist rakendada. loomulikult sellega seoses võib olla teatavaid raskusi, teatavaid paindlikkust tuleks lubada. kompromiss number kümme, mis puudutab kaupu, rikkuvaid kaupu, siis jah, ja kompromiss kaksteist, avalikud organid, juhin tähelepanu ALDE kompromissile kolmkümmend kuus, kus me räägime riiklikest asutustest ja viited liidu õigusele enne artiklit neli, kus tuuakse välja erandid, see toob siia rohkem segadust kui selgust. kompromiss kaheksateist, oluline on see, et ärisaladuse omaja tõestab, et ärisaladus oli olemas ning et see ka kvalifitseerus ärisaladuseks ja seejärel saab kohus otsustada, kas see tõesti nii oli. meie ei saa kõike direktiivis ära reguleerida, me peame jätma kohtutele nende töö ning me peame oma kompromissiga lihtsalt tagama piisava kindluse määra. juhiksin siin tähelepanu ALDE muudatusettepanekule sada üheksateist. suur tänu kompromissmuudatusettepanekute eest, saadame oma kirjalikud kommentaarid teile ka ja võib-olla siis toimub alles see variraportööride kohtumine, kus saame nendest rääkida um, uh, Mr. Kofrati uh, uh,. härra Kofrati, palun. ja proua Komi. tahaksite selgitada? ma, ma, ma arvan, et mingisugust variraportööride kohtumist siis tõenäoliselt ei ole olnud. jah, tahaksin rahustada siin kolleege. et variraporteeride kohtumine toimus neliteist päeva, kaks nädalat tagasi. mina ei äh, osalenud seal, sest ma ei saanud seal olla, mingisugust itaallaste vahelist äh, kohtumist ei ole olnud tegelikult ja me austame Lara Comi äh, poliitilisi seisukohti, kuid me meie seisukohtade erinevused on siiski nii suured, et väljaspool koosolekuruumi on meil raske omavahel suhelda Uh, eh bien voilà, euh, merci Madame la Présidente, troisième fois que je, je prends, je, je vraiment. suur tänu, suur tänu, juba kolmandat korda saan sõna hmm.. Äh, paistab, et räägin liiga palju. ütlesin juba eelmisel korral sedasama minu sisetunne on halb selle arvamusega seoses, ma ei suhtu mitte halvasti mitte raporti või arvamuse koostajasse, vaid üldisesse vaimu, mis ümbritseb selle arvamuse koostamist. õigusaktid, mis puudutavad äh, ärisaladusi peaksid kaitsma väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid, kes ei saa nagu suured äh, ettevõtted äh, kaitsta samal määral oma ärisaladusi ja nii edasi, nii edasi, seda kõike ma toetan põhimõtteliselt. sellest oleme juba rääkinud ja oleme rääkinud ka komisjoniga, et tegelikult on juba liikmesriikides väga palju õigusakte, mis seda kaitset tagavad ning äh, ühtlustamise kaitse äh, vaimus ma, ma tean ka kõike seda, et, et on olemas õigussüsteeme, kus neid kaitseklauseid ei ole, sellest ma kõigest saan aru aga see, mis mulle muret valmistab, on, et mul on tunne, et ärisaladuste äh, õigustikku kasutavad just nimelt ära suurettevõtted, äh, farm-, suur farmaatsiaettevõtted näiteks, äh, nii et esialgne eesmärk kaotab oma tähtsuse, seda kasutatakse võib-olla ära geneeriliste ravimite kaitsteks ja nad võivad kaitsta siis teatavaid Äh, ravimeid äh, takistades äh, nende arendamise, mis ja võimaliku tootmise odavama hinnaga. ja ma arvan, et me peaksime kasut-, kandma hoolt selle eest, et, et sellised kuritahtlikud äh, suurettevõtted ei kasutaks seda teksti ära. ja ma arvan, et komisjon on püüdnud ka tasakaalu saavutada. kuid mulle tundub, et, et siin pööratakse kõik pea peale. selle asemel, et täpsete määratlustega piiratleda, piiritleda, piiritleda ärisaladust, et tagada äh, töötajate õigus mobiilsusele äh, ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. et kõik need, need teemad on kuidagi kontekstist välja võetud siin. ja raport mu arvamus on koostatud nii ähmaselt, et, et põhimõtteliselt ärisaladuseks võib pidada absoluutselt kõike. ja ma ei hakka siin muudatusettepanekuid üksikasjalikult läbi võtma, aga kui me ei ole nõus üldeesmärgis, miks meil seda teksti vaja üldse on, siis on selge, et me ei jõuagi mingisuguse kompromissini, millest mul oleks kahju kuid äh, me võime veel püüda kompromissile jõuda, äh, sest et varem oleme me kompromissi vaimu suutnud üles näidata. ma ei hakkaks äh, üle kordama kõiki oma kommentaare kompromissmuudatusettepanekute ja muude muudatusettepanekute osas, raportöör on nendega tuttav, kuid ma arvan, et me peaksime pöörduma tagasi selle ärisaladuse mõiste juurde, piirama selle Äh, ainult äh, ja, ja, ja jätma välja kõik, mis on tarbija informeerimine äh, ja, ja nii edasi. aitäh. Okay, I wonder if the commission would like to say anything. kas komisjon soovib siin ka sõna sekka öelda? Thank you, Mr Gonzales. härra Gonzales. Uh, thank you, Mr. Fernandez Salas. Thank you. Welcome. Thank you, Madam Chair. I'm, I'm Mariano Fernandez Salas. jah, komisjon omalt poolt tahaks tänada komisjoni toimunud arvamuste vahetuse, arvamuste vahetuste üle Te olete teinud väga huvitavaid ettepanekuid, oleme jälginud neid tähelepanelikult ja loodetavasti jõuate ka kokkuleppele ja juhiksime tähelepanu omalt poolt mõningatele elementidele selles ettepanekus. kõigepealt see ettepanek ei loo mingisugust eksklusiivset õigust infole teave mis on juba kõigile kättesaadav tänaval, seda võib kasutada ja direktiiv ei äh, piira sõltumatut äh, avastamist või leiutusi. mõned muudatusettepanekud, mis võib-olla ei ole kompromissmuudatusettepanekutes, paistavad piiravat neid äh, vabadusi. ja seetõttu juhiksime omalt poolt sellele tähelepanu. teine asi, me ei tahaks äh, kuidagi piirata neid äh, eeskirju, mis juba on olemas, mis kohustavad ettevõtteid infot avalikustama. komisjon ei taha selliseid eeskirju kuidagi piirata ja lõpetuseks komisjoni ettepanekus leidsime, et see on no,, oli tasakaalus ja suurem osa ettepanekuid, mis, muudatusettepanekud, mis siin on esitatud, võtavad arvesse seda tasakaalu. esinene. kui komisjon tutvustas seda ettepanekut omalt poolt, siis te rääkisite väga selgelt, et, et äriettevõtete vaheline kaubavahetus äh, ühisturul kannatab äh, just nimelt sellepärast, et ettevõtted kartsid, et kui nende ärisaladusi paljastatakse, siis nad ei, neil ei olnud äh, piisavalt, neil ei ole piisavalt jaksu või, või vahendeid selleks, et tagada õiguskaitse protsess, nii et äh, sellepärast me tahaksime kaitsta neid ärisaladusi, mitte see, täpsemalt määratleda seda, mis on saladus ja mis ei ole saladus. ma mäletan väga selgelt seda, kuidas komisjon omal ajal äh, seda tutvustas, rääkis, et äri äh, ettevõtted mõnikord ei taha üle piiri kaupu vahetada, sellepärast et nad tunnevad muret selle pärast, et mis juhtub siis, kui ärisaladuste põhimõtet rikutakse ja sellepärast meil just olekski vaja parimat kaitset ärisaladustele. minu meelest on see hoopis teine teema kui see, mida siin äh, mõned kolleegid tõstatasid. ja kolleegid, äh, kui äh, teie muudatusettepanek ei ole kompromiss muudatusettepanekusse võetud, see ei tähenda seda, et selle üle ei hääletata selle üle hääletatakse ikkagi, kompromissmuudatusettepanekute üle hääletatakse aga see ei tähenda seda, et me ei hääletaks teisi muudatusettepanekuid, neid, mis on kompromissettepanekutest välja jäänud, me hääletame kõiki muudatusettepanekuid ja mis ei ole kompromissidesse sisse võetud. me hääletame nende üle eraldi. suur tänu. me pakusime raportöörile võimaluse muuta hääletamise kuupäeva kahekümne kolmandaks aprilliks, kui ta soovib see on küll riskantne äh, sekretäriaadiga seotud põhjustel. Äh, me loodame, et nende äh, hooned ka samuti on valmis. aga lihavõtte ajal, siis kui on roheline nädal, siis ei pääse meie sekretäriaat oma ruumidesse paraku aga kui me tahame, et meie komisjon, komisjoni häält kuulda võetakse, me peame enne õigusasjade komisjoni hääletust ära hääletama, nii et, et seda tuleb siis arvesse võtta, palun, Laara Komi. annan teile veel korraks sõna. Äh, välja arvatud juhul, kui komisjon soovib midagi öelda, paistab, et komisjon siiski ei soovi midagi öelda. siis proua Laara Komi. jah Äh, me ei suuda seisukohta täpselt võtta veel praegu äh, selle kuupäeva osas, meil on ka oma õppepäevad nagu teistelgi fraktsioonidel, võib-olla me saame hääletuse küll edasi lükata ja, ja leida vahepealse aja jooksul äh, paremaid kompromisse. me mitte ei karda seda hääletamist ja me ei karda ka hääletustulemust, mitte see ei ole meile probleemiks. me tahaksime ka, et asjad oleksid valmis kui me oma arvamuse edasi saadame õigusasjade komisjonile. härra Kaferati ei ole nõus minu avaldustega siin. ja ma võin kinnitada, et mingisuguseid nelja silma all toimunud kohtumisi ei ole olnud, mingisugust Forza Itaalia kohtumist siin ei ole olnud ja niisiis kommentaarideks äh, siin tehtud sõnavõttudele. töövõtjate äh, vaba liikumine ei ole siin äh, põhjenduspunktides, kui see on artiklites põhimõtteliselt olemas, me oleme selle sotsiaaldemokraatidelt siia võtnud, inimõiguste põhimõtted, sõnavabadus, kõik on siin ju olemas tegelikult. me oleme palju nendest elementidest tegelikult vastu võtnud Äh, oma teksti, ehkki algselt äh, me seda ei soovinud. oleme võtnud arvesse nii härra, härra Durand kui ka härra Cofferati arvamusi. Need on olnud rohkem sellised äärmuslikud seisukohad, kuid äh, oleme siiski need arvesse võtnud ja siis äh, konkurentsivõime majanduskasv. ka nende kohta oleme teinud äh, mitmeid ettepanekuid. oleme arvestatud Junckeri plaani ning leiame, et äh, ettevõtete täielik kaitse võib tuua endaga kaasa ka täiendavat bürokraatiakoormat. nii et me ei tohiks äh, liigselt äh, piiravaid tingimusi äh, seada, mis loomingulisust takistaks, kuid samas, kui mõned riigid tahavad suuremat kaitset pakkuda, siis meil peaks olema selleks ju võimalus. ühtlustamine ei saa olla nii, peab ka ainult miinimumtasandil ja ma ei tea, äh, kas sekretäriaat on nõus sellega, et hääletamine toimub pärast lihavõtteid ja sellisel juhul võib-olla või, või peame uue kuupäeva leidma? kuidas me? me katsume siis leida äh, teist kuupäeva, aga kui ei ole võimalik leida teist kuupäeva, siis jääme järgmise nädala juurde kindlaks ja igal juhul kontrollime, mida sekretäriaat sellest arvab, kohe kui meie koosolek on täna läbi. nüüd me oleme ajakavas maha jäänud natukene, aga oleme ajakavast ette jõudnud, vabandust. ja läheme edasi päevakorrapunkti juurde number kümme. Um, so just so you niisiis äh, tahaksin teile, neile, kes alguses kohal ei ole, öelda, et me võtame kümnenda päevakorrapunkti enne üheksandat päevakorrapunkti. ja ma väga loodan, et me suudame mõlemad päevakorrapunktid eh, poole kuueks ammendada, selleks et eh, raportöör jõuaks eh, lennukile, sellepärast et ta osaleb parlamentaarse delegatsiooni vi-, visiidis ja niisiis ta peab kindlasti pool kuus ära minema. niisiis, kümnes päevakorrapunkt käsitleb arvamust direktiivi kohaldamise kohta ja see direktiiv puudutab siis ähm, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatud aspektide harmoniseerimist. Äh, tegemist on siis äh, õiguskomisjoni äh, koostatava raporti kohta koostatud arvamusega ja Julia Reeda kirjutab seda raportit siis äh, juurikomisjonis, nii et, et äh, meil on väga hea meel, et ta on ka meie komisjoni asendusliige ja variraportöör. Äh, kaheksakümmend kaks muudatusettepanekut on IMCO raporti kohta esitatud ja ma annaksingi sõna meie raportöörile Catherine Stylerile, et ta saaks neid tutvustada. aitäh, ma loodan, et mul õnnestub teha lühidalt tahaksin tänada variraportööre möödunud nädalase kohtumise eest, mis oli väga konstruktiivne. jah, me vaatasime seal läbi need kaheksakümmend kaks muudatusettepanekut. Eh, neid on küll vähem kui viissada viiskümmend muudatusettepanekut, mis Julia raporti kohta õiguskomisjonis esitati. Eh, nii et minu töö oli lihtsam, aga me üritasime siis nendest muudatusettepanekutest kokku panna kompromissmuudatusettepanekuid ning äh, mõnede osas me saavutasime juba kokkuleppe, mõnede osas peame veel tegema tööd, nende sõnastust ja sisu peame veel kooskõlastama, nende kallal praegu töö käib. ja mida rohkem tööd me teeme, äh, seda tõenäolisem on, et me järgmise nädala hääletuseks suudame kompromissid kokku panna. ma ei tea, kas komisjoni esindajad on juba kohal, kas komisjonist inimesed, kes autoriõigust äh, Eh, esindavad on kohal ja ma näen, et eh, intellektuaalse omandiõigusega tegelejad on eh, kohal. jah, meil on intellektuaalse omandiõiguse inimesed siin, aga ma ei tea, kas keegi komisjonist juba teab, et see asi jõudis arutusele siin meie koosolekul praegu varem sellepärast et komisjoni seisukoht kompromisside kohta oleks tõesti kasulik aga äh, jah, ma võiksin äh, asjast rääkida ka üksikasjalikumalt, aga kõigepealt, kui rääkida menetlusest, siis ma arvan, et meil õnnestub tõesti saavutada äh, tekst, mis on kõigile vastuvõetav, suur aitäh kõigile, kes kompromisside kallal on töötanud ja eelkõige tahaksin tänada sekretäriaati, kes on väga palju aidanud ning võib-olla kolleegid saaksid Äh, samuti väljendada oma seisukohta kompromisside kohta, sellepärast et äh, kõige parem oleks, et me tõesti koostaksime sellise teksti, mis äh, võimaldaks meil järgmine nädal hääletada. aitäh! Eva Paunova. Eva Paunova järgmisena. aitäh, mina tahaksin samuti tänada raportööri kompromissmuudatuse ettepanekute eest ma arvan, et äh, me tõesti räägime praegu autoriõigusest infoühiskonnas, see puudutab väga paljusid sidusrühmi ning väga hea on, et äh, need kompromissid, mis me oleme saavutanud, äh, tõesti peegeldavad ka nende erinevate sidusrühmade seisukohti. ma olen samuti kindel, et see tekst, mis välja pakutakse, on piisavalt tasakaalukas nii et, et meie arvamus õiguskomisjonile tõesti aitab nende raporti teksti paremaks muuta. meil toimus möödunud nädalal Strasbourgis väga hea kohtumine, kus oli kohal siis proua Steiler ja teised variraportöörid ja me arutasime kompromisse seal üksikasjalikult ning ma arvan, et raportöör on teinud suurepärase töö ja ootan siis homme või ülehomme neid kompromissmuudatusettepanekuid, nende lõppversioone ning äh, tahaksin äh, öelda, et äh, väga paljud Rahvapartei poolt välja pakutud muudatusettepanekud läksid läbi ja tahaksin tänada Rosa Tuuni, Žuvani ja Antonio Lopez Isturist, Corazza Pilti, Ildiko Kalbensi ja teisi nende panuse eest ja samuti tahaksin tänada kõiki kolleege siin komisjonis, kes aitasid ühiselt muudatusettepanekuid välja töötada, proua Kallas, härra Dalton ja raportöör, kui mainida vaid mõnesid nendest. selles arvamuses on mõningaid punkte, mis minu arvates peaks sisse minema kõigepealt õigusloomealane ettepanek, mis ajakohastab autoriõiguse reegleid vastavalt tehnoloogilistele arengutele ja muudab autoriõiguse mõiste sobivamaks digitaalajastule, teiseks tuleb saavutada õiglane tasakaal tarbijate, õiguste omanike, loojate äh, ja autorite vahel ja ma arvan, et kompromissis A1 on need äh, erinevad huvirühmad, äh, nende huvid tasakaalustatult kajastatud ja äärmiselt oluline on tõesti vaja ka võidelda autoriõiguse rikkumistega. on veel mitmeid muudatusettepanekuid, mis minu arvates oluliselt parandavad seda teksti, nagu muudatus kolmteist härra Juvanilt, mis puudutab äh, tasakaalustatud väärtuste ülekandeid ja äh, muudatus äh, kolmkümmend üks näiteks on samuti väga hea ning ma arvan, et me peaksime käsitlema ka teenuste liikuvuse teemat siin ja selle kohta on muudatusettepanek viiskümmend üks mul on ettepanek, mille saadan teile hiljem, kui see puudutab uut, uue punkti lisamist teatud teksti. see puudutab muudatust seitsekümmend üheksa, mis on juba esitatud, tunnistab, et mitmed küsimused, mis on seotud autoriõigusega infoühiskonnas, on seotud konkurentsiõigusega ning juhib tähelepanu sellele, et terve konkurents koos intellektuaalse omandiõiguste kaitsega on äärmiselt olulised äritegevuseks. ma loodan, et seda muudatusettepanekut saab toetada ning lõpetuseks tahaksin veel kord tänada kõiki kolleege, kes minuga selle raporti vallas koostööd tegid ja jään ootama siis lõppkompromisse, suur aitäh! Äh, annan võib-olla äh, sõna lõpupoole siis komisjonile, nii et, et nad saaksid mõlema raporti kohta sõna võtta. jah, aga äh, raportöör ütleb, et äh, komisjonist peaks tulema konkreetne inimene autoriõigusega seoses, aga ta ei ole veel kohale jõudnud äh,, sest et äh, oleks väga huvitav kuul-, kuulda mida tema arvab, sest ma näen, et intellektuaalse omandiõigusega tegelevad inimesed on siin kohal hästi-hästi, eh, siis eh, anname talle võib-olla sõna päris eh, lõpus. niisiis, järgmine variraportöör, härra Dalton, aitäh! meie samuti tervitame seda raportit ja tahaksin tänada raportööri väga hea koostöö eest. koostöö fraktsioonide vahel on olnud väga hea, meie omalt poolt toetame neid kompromisse, enamik neist on meile vastuvõetavad, meil on väga hea meel, et meie muudatusettepanek läks läbi, see puudutab paremate tarbijate äh, arusaamist, mis puudutab digitaalseid äh, teo, teoseid, geoblokeerimist, äh, piiranguid litsentsidele, neid edasipärandamist ja nõnda edasi, nii et, et väga oluline on, et tarbijad teaksid, millised piirangud nendel litsentsidel on, selleks et pettumust vältida ja loomulikult mõningates küsimustes me sooviksime võib-olla minna kaugemale, aga antud juhul me oleme tõesti rahul, et meie ettepanek vastu võeti. ühe kompromissiga meil on probleeme. see puudutab raamatukogusid ja teisi avalikke teenuseid ja e, online juurdepääsu teostele, mis ei ole ringluses, mida aktiivselt ei teostata, me ei ole sellise mõistega nõus me ei taha selliseid teoseid kaotada. me, meile tundub, et praegune kompromissi sõnastus on väga udune ja jätab autori tegelikult ilma õigusest oma teosele. aga ma loodan, et meil õnnestub siin leida siiski ka kõigile vastuvõetav sõnastus, aga kõiki teisi kompromisse me toetame ja me oleme väga rahul selle lähenemisega, mis meie komisjonil on. aitäh! Äh, härra Koga. Äh, lugupeetud raportöör, kallid kolleegid, äh, tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest kompromissmuudatusettepanekute vallas. ma arvan, et enamik nendest kompromissidest on üsna tasakaalus ja ainult mõned vajavad veel parandamist. kompromiss kolm. ma leian, et komp-, autoriõigus ja sellega seonduvad õigused mängivad väga olulist äh, rolli, sellepärast et nad kaitsevad ja stimuleerivad uute toodete ja teenuste arengut aga äärmiselt oluline on see, et äh, autoriõiguse reform tunnistab, et tarbijate käitumine on muutunud ja seda peaks peegeldama ka kompromiss muudatusettepanek kolm. kompromiss viis ma leian, et territoriaalsed piirangud toovad kaasa turu killustumise ning sõnastuskompromissis viis vajaks selles mõttes tugevdamist. kompromiss kuus, ma tunnistan, et äärmiselt oluline on anda tarbijatele selget infot, aga ma arvan, et selle kuuenda kompromissi sõnastust saaks veelgi parandada, saaks selgitada, et see info ei peaks piirduma üksnes geograafilise asukohaga Need on siis meie peamised tähelepanekud kompromisside kohta, aitäh! aitäh! kas proua Suuber on kohal? jah, Julia Reeda siis järgmisena. aitäh, ka meie oleme väga rahul kompromisside üle peetud läbirääkimiste tulemustega raportöör on tõesti teinud suurepärast tööd ja on erinevaid seisukohti ühendanud. mina olen nõus härra Koga öelduga, et äh, läbipaistvus selle koha pealt, mida litsentsilepe tähendab, äh, võimalda, äh, on tarbija ja kasutaja jaoks väga oluline, aga loomulikult see ei asenda ühtse digitaalse siseturu väljakujundamist nii et, et kui on asja võimalik kompromissis kuus selgemaks teha, siis oleks väga hea, tuleb öelda, et läbipaistvus on oluline, aga autoriõiguse eesmärk peaks olema geoblokeerimisele lõpp teha ja leida ühised reeglid äh, digitaalsele ühisturule. see oleks kindlasti kooskõlas meie ootuste ja lootustega. veel üks teema, mis on lahendamata, see puudutab ühte meie muudatusettepanekut Äh, mis viitab äh, e-laenutuse ja e-raamatute olukorrale. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et ähm, kui me äh, teeme selge soovituse nende e-laenutuste koha peale, mis annab raamatukogudele õigus e-raamatuid laenutada, siis me oleks rahul, kui selle eest tuleks maksta ka tasu aga me peame väga selgelt ütlema, et eh, e-raamatute laenutamisele peaksid kehtima samad tingimused kui füüsiliste raamatute laenutamisele. ja see loomulikult eh, näeb ette ka tasusid siis autoriõigust teostavatele organisatsioonidele. Eh, aga me ei tohi hakata sellise raamatu laenutamiseks nõudma kirjastaja luba ja täiesti äh, loomulik on ka, et me lubame erandeid ja litsenseerimislepinguid kõrvuti ning raamatukogudel oleks äh, siis vabadus kirjastajatega selliseid litsenseerimislepinguid sõlmida ja niimoodi läbi teatud äh, port spetsiaalsete portaalide e-raamatuid pakkuda aga äh, selle erandi lisamine igatahes ei seaks üleüldse ohtu siis äh, praeguseid e-laenutusmudeleid. see lihtsalt äh, võimaldaks raamatukogudel täita ka teisi avalikke poliitik-, poliitika rolle, näiteks e-raamatute arhiveerimine, nende kättesaadavaks saatmine teistes, teisel kujul ja nende säilitamine tulevastele põlvedele. ning tulles tagasi kompromissi kolm juurde meie sooviksime, et siin oleks selgelt äh, öeldud, et äh, kõrge äh, kaitsetaseme harmoniseerimine peaks puudutama ka nende erandite ja piirangute definitsioone, aga me ei nõua seda, et me hakkaks praegu kehtivaid piiranguid ja erandeid kõrvaldama sellepärast et kõik erandid ja piirangud, mis autoriõiguse vallas erinevates liikmesriikides on, täidavad väga olulist avaliku poliitika eesmärki, näiteks sõnavabaduse kaitset või hariduse õiguse kaitset, nii et, et me oleme täiesti kindlad, et meil õnnestub saavutada kokkulepe veel nendes mõnes lahendamata küsimuses ning äh, me tõesti saame kokku väga hea arvamuse, mis Äh, täiendab selle raporti ühisturu mõõdet, aitäh! kas keegi soovib veel sõna sellel teemal? Äh, mul endal on äh, mõned märkused, mina esitasin viis muudatusettepanekut nelja teema kohta, kõigepealt erandite kohta, mina leian, et kõik erandid peavad olema majanduslikult toetavad ja sotsiaalselt kasulikud. aga need peavad olema tõesti sihipärased, kitsad ja tehnoloogia suhtes neutraalsed. nii et, et see kogu see lugu siin haridusega minu meelest oli natuke liiga kaugele minev ja mis puudutab erandeid raamatukogudele, siis ma saan aru, miks see siia on sisse pannud ja see tundub olevat kasulik aga kui vaadata, milline on see, kes on need inimesed, tähendab, kelle loomingulised teosed enam võib-olla ei ole eh, niivõrd kättesaadavad, eh, siis eh, võib-olla siiski peaks hoolitsema, et inimesed saaksid oma töö eest tasu, et mis tähendab, millised teosed on need, mida enam ei turustata Äh, me peame arvestama selle sisu mitmekesisusega, me peame hoolitsema selle eest, et me teatud sisu lihtsalt minema ei tõrju. Äh, autoriõiguse eesmärk on äh, just nimelt sisu mitmekesisust edendada ja seetõttu me peame ka autorite tasustamist ja õiguste omanike tasustamist edendama ma räägin nüüd muudatusest kakskümmend üheksa, kus räägitakse loojate ja autorite läbirääkimiste positsioonist selles väärtusahelas ja me peame hoolitsema selle eest, et et nende õigused on tagatud ja me peame hoolitsema ka selle eest, et kirjastajatel on mingi lisandväärtus nii et, et alati on natukene sellist, selliseid pingeid loojate ja kirjastajate vahel, aga me peame vaatama, et mõlemad pooled olukorrast kasu saaksid. nüüd, mis puudutab teenuste liikuvust ja geoblokeerimist, ma tean, et sellest juba kõneldi ma leian, et kui online sisu ühes liikmesriigis kättesaadav ei ole, ei tohi takistada neid minema teise liikmesriiki ja sealt ostma digitaalsesse äh, tähendab, traditsioonilises kaupade maailmas on võimalik kaupu osta ükskõik millisest liikmesriigist, kui konkreetne kaup oma koduriigis saadaval ei ole äh,. aga me ei tohiks äh, siin äh, kõiki taandada kõige madalamale ühisnimetajale, et inimesed äh, lähevad ja ostavad digitaalset sisu ühes liikmesriigis, sellepärast et see on seal odavam. ja siis äh, loota, et oma riigis midagi maksma ei pea. võib-olla selles vallas me saame siin ka veel midagi muuta ning ma olen pisut mures seetõttu ALDE muudatusettepaneku neliteist pärast, kus räägitakse suuremast ühtlustamisest me peame väga selgelt välja ütlema, kus me seda ühtlustamist täpselt nõuame ja äh, komisjoni liige, kes meid möödunud nädalal külastas, juhtis ka äh, tähelepanu sellele, et me peame tegema vahet äh, geoblokingu lõpetamise ja ja sisu kergemini kättesaadavaks tegemise vahel ja üle-euroopaliste litsentside vahel, sest tema arvates oleks see liiga kallis ja tegelikult hakkas sisu piirama ja suur aitäh, et te eh, minu eh, muudatusettepaneku jõustamismeetmete kohta kompromissi kolm panite. kas ma olen piisavalt kaua rääkinud, et komisjoni esindaja on kohale jõudnud? jah, ta on kohal, suurepärane. ja võib-olla anname nüüd siis eh, sõna komisjonile, et ta räägiks, mida nemad kompromissidest arvavad. aitäh ja ma Äh, äh, vabandan, et pidite rääkima kauem, kui, äh, kui tahtsite. meile öeldi, et te teete kiiresti, aga me ei uskunud, et nii kiiresti. nüüd, mis puudutab IMCO-s siiamaani autoriõiguse vallas tehtud, siis ma saan aru, et töö veel jätkub üritatakse välja töötada kompromissmuudatusettepanekuid ning IMCO ilmselt juhib tähelepanu just nimelt nendele asjadele, mis teie komisjoni jaoks on olulised, et ajalooliselt olete alati toetanud vaba liikumist, sealhulgas ka teenuste vaba liikumist, ma kuulsin, et te rääkisite just teenuste liikuvusest ja piiriülesest sisule juurdepääsust meil on vaja tõesti leida lahendus, kuidas tõhustada neid äh, teenuseid, äh, kehtestamata üle-euroopalisi litsentse. minu arvates äh, on see eesmärk vajalik selleks, et tagada digitaalse siseturu parem toimimine me teame, et just teenuste liikumise osas on erinevate sektorite huvid üsnagi erinevad me teame, et terve rida kompromisse on juba kokku pandud, suurel os-, suuremas osas on äh, komisjon praegu väga huvitavas olukorras, see raport peaks äh, juhtima tähelepanu äh, kahe tuhande esimese aasta direktiivi rakendamise vallas tekkinud probleemidele ja see ei ole lihtsalt äh, nimekiri sellest, äh, mida äh, parlamendi arvates komisjon peaks tegema, kui hakatakse autoriõiguse reegleid ajakohastama. jah, jah, nagu te teate, seda teemat volinikud arutavad, aga lõplikku seisukohta pole veel langetatud selles osas, kuidas autoriõigusi ümber kujundada. õigusloome pakett selles vallas peaks küll avaldatama juba sellel aastal, aga praegu pole veel midagi äh, kindlad, nii et, et äh, minu märkused hetkel on üsna üldised. Äh, kui on konkreetseid küsimust, küsimusi nende pro probleemide kohta, mis kahe tuhande esimese aasta direktiivi rakendamisega on tekkinud, siis me oleme valmis vastama ja me oleme läbi viinud komisjonis ka eh, majanduslikke uuringuid eh, nende probleemide kohta, eh, kuidas me näeme näiteks seda, kuidas erandite ja piirangute osa ebaühtlaselt liikmesriikides rakendatakse ja, ja probleeme selles vallas, nii et, et suur aitäh veel kord ja ma tõesti vabandan, et ma hiljaks jäin. aitäh, kas raportööril on midagi öelda? ma teen äärmiselt lühidalt, tahaksin tänada komisjoni ja nagu alati, eh, siin ei tea kunagi, kui kiiresti või aeglaselt asjad lähevad, aga täna on meil tõesti asjad väga kiiresti läinud, minu arvates on äärmiselt oluline, et me üritame saavutada eh, kompromisse ja paljud sõnavõtjad viitasid täna sellele, et on võimalik kolme, nelja, viie, kuue eh, vallas sõnastust parandada ja ma tõesti loodan, et eelseisvatel päevadel meil õnnestub äh, saavutada selline kompromiss, mis on kõigile vastuvõetav. tahaksin siis äh, kõiki komisjoni liikmeid, äh, esinaisi ja teisi tänada koostöö eest ja ma loodan, et äh, sellest äh, kõigest on kasu ka õigusasjade komisjonil, äh, kui hakatakse neid viitsada viitkümmet muudatusettepanekut kompromissideks koondama. nii et, et suur aitäh veel kord koostööle, aitäh komisjonile ja aitäh ka e, juhatajale. aitäh ja nüüd läheme siis tagasi üheksanda päevakorrapunkti juurde. seda, see on arvamus teemal äh, Äh, uus äh, üksmeel äh, intellektuaalse omandi õiguste jõustamise kohta Euroopa Liidu tegevuskava ning siin on meil tegu siis algatusraportiga, mille on kirjutanud õiguskomisjoni esimees Pavel Svoboda, tema on siis raportöör ja kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut on IMCO-s esitatud ja on olemas kuus kompromissmuudatust nii et, et vaatame siis äh, nüüd läbi need muudatusettepanekud ja raportöör ehk alustab. Äh, suur aitäh! Äh, suur aitäh selle võimaluse eest jällegi muudatusettepanekutest kõnelda. tegemist on siis nüüd muudatusega minu arvamusele, mis puudutab oma intellektuaalse omandi õiguste rakendamist. ma olen vahepeal käinud siseturu ühtlustamise ametis. enne Strasbourgi nädalat käisin seal ning sellest külastuskäigust oli väga palju kasu, ma nägin, mida seal tehakse ning niimoodi ma sain ka parema ettekujutuse sellest, milline on nende probleemide ulatus ja kuivõrd oluline on see, et intellektuaalne, kui olulised on intellektuaalse omandi õigused, nende jõustamine Euroopa majandusele, töökohtadele, kui palju raha sellega kaasneb. nii et, et kolleegid, kes ei ole selles siseturu ühtlustamise ametis käinud, ma soovitan seda teha ja e, võib-olla võiks keegi sealt tõesti tulla ka meie komisjoni ja rääkida sellest, mida nad teevad Äh, äh, jah, äh, tavaliselt nad ütlevad, et parlamendisaadikud tulevad neile külla, aga võib-olla peaks minema ka teised, et saada aru ja hinnata, mida nad teevad. aga tulles nüüd tagasi kompromissmuudatusettepanekute juurde, neid on kuus. meil toimus jällegi Strasbourgis möödunud nädalal väga kasulik kohtumine, ma tean, et mõned muudatusettepanekud on sellised, mille kallal tuleb veel tööd teha aga järgmise nädalani on veel aega ja äh, see, mida me autoriõiguse kohta ütlesime, meil on aega, et need kompromissid välja töötada, meil oli kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut, kuus kompromissi on olemas ja ma arvan, et kõik need kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut, mida kolleegid edastasid, aitasid meil arutelusid suunata ning muuta paremaks ka selle arvamuse, selle arvamuse tekst on tõesti väga piiratud, me ja ma arvan, et äh, sisu, äh, mida meie siseturukomisjoni pealt tahame, on see, et äh, tõesti me toetame komisjoni tegevust. ma arvan, et oleks tõesti kasulik kuulda, mida komisjon meie kompromissidest arvab ja üldse selle arvamuse sisust praegusel kujul ja võib-olla neil on vihjeid meile, kas midagi vajaks ajakohastamist ja äh, ma varsti pean siit ära minema äh, äh, selle, sest ma pean olema kohtumisel, kus arutatakse e-strateegiat, kohtume Norra, Islandi ja, ja Šveitsi kolleegidega. ja väga tore on, et me saame nendega siis asja arutada. aitäh, Joosep um,. I will speak in the name if you allow. niisiis äh,, Rosa äh, Tuun äh,, ma räägin äh, meie variraportööri proua äh, Verhaieni nimel, kes täna ise siia tulla ei saanud, äh, ta saatis mulle meili, kus palus, et ma tänaksin raportööri väga tasakaalustatud arvamuse eest ja suurepärase koostöö eest rahvapartei jaoks oli oluline rõhutada, et Äh, intellektuaalse omandiõiguse jõustamine ei ole mitte üksnes oluline digitaalse ühisturu toimimiseks, vaid see on väga oluline ka innovatiivsus, loomingulise ja kultuurilise mitmekesisuse edendamisel Äh, intellektuaalse omandiõiguse rikkumiste tagajärjed on midagi, millele tuleb tähelepanu juhtida ja tarbijaid tuleb nendest teavitada, iseäranis äh, noorema põlvkonna tarbijaid, kes tihtipeale ei teagi, millised need tagajärjed on. lisaks sellele äh, esitas Rahvapartei kaks muudatusettepanekut, mis puudutavad VKE-sid VKE-de jaoks äh, on äh, aut-, äh, on intellektuaalse omandiõiguse teostamiste selge struktuur äärmiselt oluline ja alternatiivsed vaidluste lahendamise mehhanismid on ka midagi, mida peaks kaaluma. viimane variraportööride kohtumine Strasbourgis näitas, et valitseb laiapõhjaline üksmeel fraktsioonide vahel enamikes olulistes küsimustes nii et, et äh, mõnede kompromisside osas saavutasime juba kokkuleppe. Äh, mõningamaid äh, väiksemaid muudatusi tuleb nendesse kompromissidesse veel küll teha, aga nagu proua Verhaien ütleb, ta on kindel, et meil õnnestub selles vallas kokkulepe saavutada ja veel kord tahab ta tänada proua Stylerit suurepärase töö eest ning samuti teisi fraktsioone väga hea koostöö eest ning äh, meie variraportöör on tõesti, vabandab veel kord, et ta täna ise siin olla ei saa. aitäh. Annelene van Bussut ei ole enam siin, aga, äh, aga äh, tal on asendaja, jah, härra Dalton. aa, mina olengi variraportöör. no näed, siis nad on variraportööri vahetanud aitäh! Äh, äh, jah, nagu ka eelmise küsimuse puhul, meil oli raportööri ja teiste variraportööridega väga hea koostöö. Äh, tegime tõesti head tööd meie seisukohast Äh, on intellektuaalse omandiõiguste äh, jõustamine äärmiselt oluline mitte ainult loomesektorile, loomulikult see on väga oluline loomesektorile, aga ka äh, tööstussektorile ja teistele sektoritele, tihtipeale me unustame selle nendes aruteludes ära, sellepärast et me kipume olema ühekülgsed, aga olgem siis arvestagem sellega, et online ja offline rikkumised on erinevad ja ka see, kuidas avalikkus neid rikkumisi tajub Äh, offline äh, rikkumisi äh, tuntakse palju kiiremini ära ja kui online asju rikutakse, õigusi rikutakse, siis ei saada sellest tihtipeale aru, aru, aga tegelikult õigused on õigused. me peame vaatama, milline on tõesti jõustamine ja millised on lüngad ja kuidas me näiteks karistame inimesi, kes üritavad juurde pääseda sisule, mida nad võib-olla kuskilt mujalt kätte ei saa, aga see on jällegi eelmise teemaga seotud. meie oleme rahul sellega, et komp-, et me oleme võtnud siin kompromissides jälgi, järgige raha lähenemise, sellepärast et karistama tuleb just neid inimesi, kes raha teenivad selle kõige pealt ja mul on väga hea meel, et selline lähenemine on sees, enamik kompromisse on meile vastuvõetavad, on lihtsalt üks, millesse suhtume natuke skeptiliselt, see on see tagasimaksete ettepanek. lihtsalt eh, see komisjoni esimeses pooles või seal teksti esimeses pooles öeldakse, et tervitatakse nõu, nõupidamisi ja siis pakume välja oma järeldused selle nõupidamise kohta. mina isiklikult eh, eeldaksin, et ootame ära nende konsultatsioonide tulemused ja siis teeme järeldusi aga muus osas on see, oleme me kõigega rahul, aitäh. aitäh, Tita Šarantsova, aitäh, äh, aitäh raportöörile, ka meie oleme väga rahul tööga, mis selle teema vallas on tehtud ning äh, Äh, pärast möödunud nädalasi variraportööride arutelusid äh, oleme me kindlad, et meil õnnestub saavutada lõplik kokkulepe äh, kompromissmuudatusettepanekute osas. üldiselt on peaaegu kõik muudatusettepanekud positiivsed, aga me ei saa siiski kõiki neist toetada ja juhiksin tähelepanu ühele muudatusettepanekule, mis puudutab veebilehti Ehm, siin äh, arvamuses räägitakse põhiliselt ju intellektuaalse omandi õiguste rikkumisest ja ma ei tea, kui inimesed, kes võltsivad äh, neid äh, teoseid, neid ei, need, nad ei tohiks neid internetis müüa. jah, sellepärast, et praegusel kujul need digitaalsed turvakleepsud ja need ei toimi. niisiis Äh, mis puudutab äh, muid ettepanekuid, siis me ei näe siin mingeid probleeme. ja kuue fraktsioonist ei ole kedagi ja roheliste nimel Julia Reeda jällegi. aitäh veel kord, aitäh raportöörile. ma arvan, et me oleme väga lähedal kompromisside osas kokkuleppe jõudmiseni meie fraktsiooni muudatusettepanekutega arvestati, need on leidnud kompromissides kajastamist ning äh, ma tahaksin rõhutada seda, mida härra Dalton ütles ähm, äh, nende äh, intellektuaalse omandiõiguse rikkumiste ulatuse üle ja selle üle, millele komisjoni tegevuskava keskendub, sest autoriõigus on ainuke väike osa sellest ja kõik need soovitused ja plaanid äh, Äh, mida selles tegevuskavas tehakse, on palju rohkem keskendunud patentidele, kaubamärkidele ja muudele äh, kommerts äh, intellektuaalse omandi õiguse rikkumistele ja ma arvan, et see kõik on arvamuses väga hästi kajastatud. kompromisside koha pealt meil on probleeme ainult kompromissiga kolm Äh, mida me arutasime ka variraportööride kohtumisel, aga me ei ole veel lõplike järeldusteni jõudnud. Äh, seal räägitakse äh, online tarbijate hoiatussüsteemist. meie jaoks ei ole päris selge, kas see tarbija hoiatussüsteem võiks tähendada näiteks ka mingit sellist teavitamist, kus inimesi teavitatakse kolm korda ja siis, kui nad ei reageeri, võetakse neil ära näiteks internetiühendus, nii et, et meie jaoks oleks oluline, et see muudatusettepanek kompromissist välja läheks, et me saaksime selle kompromissiga nõus olla, aga muus osas me oleme tõesti nende kompromissidega rahul sellisel kujul, nagu nad on ning tahaksin rõhutada ühte asja, mida me arutasime ka variraportööride kohtumisel ja millest võib-olla on kasu kõigile, sellepärast et tõstatus küsimus muudatusest kolmkümmend, mille eh, esitasin mina ja mõned kolleegid, selles on juttu sellest, et meil on vaja kiiresti identifitseeritavat infot selle kohta, kes on intellektuaalse omandi eh, õiguste valdaja ja tekkis küsimus, et äh, mida see praktikas tähendab, kui meil on mingi füüsiline toode või raamat, siis on tavaliselt seal äh, äh, kaubamärk või autoriõiguse märge, aga digitaalsete esemestega asi tihtipeale niimoodi ei ole, sellepärast et kui internetis on pilt, siis autoriõiguse info on sellest pildist eraldi nii et, et üks viis, kuidas siis ähm, õiguste omaniku Äh, identifitseerida, oleks nõuda siis metaandmete panekut failidesse ja see oleks siis info, äh, niimoodi oleks võimalik legaalset litsentsi kergem saada. Äh, kui küsimusi on, siis me võime siin teha ka suulise muudatusettepaneku, nii et, et metaandmete edastamine on see, millest me praegu räägime ja mitte mingite kesk, keskmete andmebaaside loomisest, nii et, et suur aitäh ja ma loodan, et meil õnnestub selles küsimuses üsna peatselt kokkulepe saavutada. ja EFTD-l eh, e on ka variraportöör, aga teda ei ole kohal. kas keegi soovib veel sõna saada, siis saab sõna komisjon, kui nad soovivad. aitäh, ma teen väga lühidalt me ei ole neid äh, kompromissmuudatusettepanekuid veel näinud, aga kuulates äh, erinevate saadikute sõnavõtte, äh, tundub mulle, et üksmeel on olemas ja nagu me juba varem ütlesime, meil on väga hea meel, et selline üksmeel on. võib-olla kaks asja, millest võiks olla kasu. muudatus kolmkümmend neli, kus räägitakse nendest siltidest Eh, nii-öelda valged nimekirjad võivad eh, mõnikord olla konkurentsiõiguse aspektist eh, probleemiks, tahaksin saadikute tähelepanu sellele juhtida. alati ei ole väga selget lahendust. niisiis kahjuks inimeste teavitamine sellest, kus autori või intellektuaalse omandi õiguste esindaja on, sellest on kasu me tegeleme sellega ja üritame teadlikkust parandada, aga mõned nendest vahenditest tunduvad olevat väga kasulikud, aga nendega kaasnevad probleemid ja mulle jäi silma, võib-olla ma jällegi sain asjast valesti aru, aga nimelt siin räägiti sellest, et see tegevuskava hõlmab kõiki intellektuaalse omandi rikkumisi ja just eriti äh, kaubanduslikele aspektidele, aga meie komisjonis tahaksime just nimelt selliseid rikkumisi ära hoida ja tulles tagasi äh, selle ju kohta, selle juurde, mis oli VKE-de kohta ja alternatiivsete vaidluste lahendamiste meetodite kohta, mis võimaldaksid VKE-del siis paremini hüvitist taodelda äh, Äh, kui nende õigusi on rikutud, sest praegu nad seda tihti ei saa teha, sest et kohtuprotsessi kulud on lihtsalt nii suured ja see on kindlasti tervitatav. aitäh ja aitäh, et meelde tuletasite meile, et me ei räägi siin ainult äh, tasudest, vaid räägime ka toote ohutusest. jah äh, mind ka külastasid äh, siin äh, huvigruppide esindajad ja nad tõesti palusid, et me siin ei hakkaks dubleerima oma jõupingutusi ja me peaksime tõesti hoolitsema selle eest, et oleks võimalik tõesti kindlaks teha, kas rikkumine on aset leidnud või ei. ja võib-olla me peaksime mõne nendest organisatsioonidest ka siia kutsuma, äh, oma komisjoni. aga nüüd annan raportöörile sõna tagasi aitäh, äh, tahaksin tänada komisjoni ja variraportööre ja kõiki kolleege. mulle tundub, et komisjon äh, tõesti mainis väga olulist asja, VKE-sid äh, ja seda, et neil peaks olema ka võimalus saada hüvitist, kui tekivad probleemid intellektuaalse omandiõiguse rikkumistega aga ma loodan, et tõesti paari päeva pärast suudame me need kuus kompromissmuudatusettepanekut siis lõplikult äh, viimistleda ja tahaksin kõiki kolleege tänada, tegemist on tõesti väga olulise teemaga ja tegemist on teemaga, et kui äh, sellesse süveneda, siis üha rohkem saad aru, kui oluline see on majandusele ja, ja kogu Euroopa Liidule selle teema ulatus on tõesti tohutu ja, ja alustades tööd ma tõesti sain aru, kuivõrd oluline on, et meil on need jõustamismeetmed ja kogemuste vahetamine ja et me teeme kõik, mis meie võimuses, et seda raha jälgimise lähenemist eh, kasutada niisiis äh, aitäh kolleegidele, jään ootama teie kommentaare ja arutame siis seda, äh, või hääletame selle üle siis järgmisel nädalal, aitäh! ja sellega oleme tänased päevakorrapunktid äh, ammendanud ja jätkame homme hommikul kell üheksa. ja siis räägime TTIP-ist ning ähm, ma arvan, et see arutelu meil nüüd küll äh, ajakava kohaselt ei kulge, aitäh.